on debatt lõppenud, olen saanud ECR-i fraktsioonilt palve komisjoni liikmete määramiseks. ja äh, kui mingisuguseid märkusi ei ole, siis see on vastu võetud